Uh, dear colleagues, dear... kallid kolleegid. lugupeetud daamid ja härrad. Eh, jah, ja ma tahaksin, et kõik oleksid vaikselt ja ma ise ei saa ka kõvasti rääkida, sest ma peaks hoopis haiglas olema, sest midagi on mul kõris. aga ma valmistusin psühholoogiliselt ja vaimselt selleks tähtsaks hääletamiseks. ja ma ei saanud tulemata jääda. nii et palume eh, jah, vaikust. meil on vaja väga palju aega ja siin on kompromissettepanekuid palju tehtud, mis omavahel ka konkureerivad. ja meil on aega kõigeks selleks ainult poole üheni, nii et sammhaaval rahulikult ja võib-olla siis minu tervise huvides teeme viieminutilise pausi kuskil keskel, vabandust selle eest. nii et äh, hääletus. hääletus algas. Please vote. palun hääletage. okei okay,, it works. asi toimib hääletus lõppes. küsimust ei olnud, aga vastus on selge. nüüd kõigepealt raporti ettepaneku kohta Euroopa Parlamendi ja Nõukogu määrus, millega võetakse kasutusele Euroopa teenuste e-kaart ja sellega seotud haldusvahendid. Maria Spiraki oli meie raportöör ja meil on neli muudatusettepanekut, mis on kõik ühesugused ja hääletame nende üle ja teeme seda elektrooniliselt. elektrooniline hääletus, neli muudatusettepanekut koos sotsiaaldemokraatidel on üks üle. <coughs> One okay. SNG, now is okay. nüüd on kõik korras, hääletus lõppes. vastu võetud. kallid sõbrad, see tähendab seda, et me nüüd äh, peame aru saama järgmisest. meie otsus tähendab seda, et me lükkame tagasi komisjoni ettepaneku. kui me tahame äh, jah, nõusse jääda selle tagasilükkamisega, siis peaksime nimelisel hääletusel lõpuks hääletama jah. see tähendab seda, et me lükkame tagasi ettepaneku. kui me Eh, keeldume, siis arvamus langeb üldse ära. Eh, siin on selline poliitiline erisus, kui me eh, tagasi tahame lükkame, siis me peame jah hääletama või kui me vastu hääletame, siis mingit arvamust ei olegi meilt, nii et lõpphääletus, nimeline hääletus, hääletus algas. And I closed the vote hääletus lõppes. vastu võetud. see tähendab, et me otsustasime tagasi lükata. nii et lihtne, selge arvamus tagasi lükata, kogu komisjoni ettepanek. Läheme edasi järgmise raporti juurde Maria Spirakilt. seekord on kõneks direktiiv samal teemal neli muudatusettepanekut kohe alguses. hääletus algas. Has everybody voted? I... kas kõik on hääletanud, hääletus lõppes. hääletus lõppes. ka see on vastu võetud lõpphääletusel on jälle sama põhimõte. kui me hääletame poolt, siis me lükkame tagasi ja kui me vastu hääletame, siis arvamust meilt ei tule. hääletus algas. And I close the vote. hääletus lõppes. vastu võetud nii et lükkasime tagasi Euroopa Komisjoni ettepaneku. Läheme edasi Jose Blanco Lopese raporti juurde. see käsitleb taastuvatest energiaallikatest toodetud energiat. kompromiss üks A, hääletus algas. hääletame elektrooniliselt. hääletus algas hääletus lõppes. tagasi lükatud. üks B. kompromiss üks B, hääletus algas, elektrooniline hääletus hääletus lõppes. rahvaparteil on üks üle. nüüd on asjad korras. hääletus lõppes. vastu võetud. nüüd läheme neljateistkümnendale leheküljele kakskümmend kaks, muudatusettepanek number kakskümmend kaks. minul on see leheküljel neliteist. aga teil ei tarvitse seesama olla, kuskil neljateistkümne kandis muudatusettepanek kakskümmend kaks. kes on poolt? vastu? kontrollime üle. kakskümmend kaks. hääletus lõppes, tagasi lükatud. kaheksakümmend üks, kes poolt? vastu kontrollime üle. And I close the vote. hääletus lõppes, vastu võetud. peab kõik üle kontrollima. kompromiss kaks, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd kaks lehekülge edasi, kolmsada kuuskümmend üheksa poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kolm, seitse, null poolt, vastu. kontrollime üle. kolm, seitse, null. hääletus lõppes. vastu võetud. kolm identset muudatusettepanekud kolm, kaheksa, üks, kolm, kaheksa, kaks ja kolm, kaheksa, kolm, kes poolt, vastu vabandust, teil on õigus. kolm, kaheksa, üks, kes poolt? vastu. kontrollime üle, kolm, kaheksa, üks. hääletus lõppes. tagasi lükatud. kolm, kaheksa, kaks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kolm kaheksa kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolm muudatusettepanekut. neli, üks, kaheksa, erapooletud, vastu võetud. neli, kaks, üks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud neli, kolm, üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. järgmine lehekülg, neli, viis, kolm poolt, vastu, erapooletud. kontrollime üle. nel-, neli, viis, kolm hääletus lõppes, tagasi lükatud. kolm muudatusettepanekut on ühesugused, neli, kuus, neli kuni neli, viis, viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmkümmend üheksa poolt, vastu kontrollime üle, kolmkümmend üheksa, kolmkümmend üheksa. hääletus lõppes. tagasi lükatud. neli, kuus, kaheksa poolt, vastu, erapooletud, kontrollime ka selle üle. näidake paremini käega, muidu ei ole arusaadav neli, kuus, kaheksa elektrooniline hääletus, hääletus lõppes. tagasi lükatud. neli, viis, seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. neli, viis, kuus poolt, vastu. kontrollime üle. neli, viis, kuus hääletus lõppes tagasi lükatud. neli, kuus, null poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. neli, kuus, kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. neli, kuus, kuus poolt, vastu. kontrollime üle, neli, kuus, kuus, neli, kuus, kuus, kontroll. hääletus lõppes tagasi lükatud neli, kuus, viis poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, kompromiss kolm poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nii, läheme nüüd kahekümne seitsmele hašhaš poolt, vastu. kontrollime üle. kaheksakümmend kaheksa. vastu võetud. kuussada neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss neli. poolt vastu, erapooletud. kontrollime üle, sest see on oluline. kompromiss neli. hääletus lõppes. vastu võetud. nüüd kompromiss viis, kes poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kompromiss kuus, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuus, kaheksa, seitse koos kolme teisega. neli muudatusettepanekut. kuus, kaheksa, seitse ja sealt edasi, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kuus üheksa üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetu. kuus üheksa neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kolm tükki, kakskümmend kolm kuni kakskümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kuus üheksa kuus poolt, vastu, kontrollime üle. kuus üheksa kuus, kontrollime üle kuus, üheksa, kuus. hääletus lõppes, tagasi lükatud. seitse, null kolm ja viiskümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss seitse poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kompromiss kaheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kaks muudatusettepanekut, seitse, üheksa, kolm ja teine poolt vastu. kontrollime üle, kontrollime üle kaks muudatusettepanekut. tagasi lükatud, kompromiss üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kaks muudatusettepanekut kaheksa, üks, kaks ja viiskümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud. kaheksa, üks, neli poolt, vastu, erapooletud. kontrollime üle, kaheksa, üks, neli. kaheksa, üks, neli. kaheksa, üks, neli. hääletus lõppes. vastu võetud. kaks muudatust. kaheksa, üks, viis ja viis, üheksa. poolt vastu, erapooletud, kontrollime üle. hääletus lõppes, tagasi lükatud. kaheksa, üks, kuus poolt, vastu tuleb üle kontrollida. kaheksa, üks, kuus hääletus lõppes. tagasi lükatud. kaks tükki, kaheksa, üks, kaheksa ja üks, null, kaheksa poolt. vastu, erapooletud, vastu võetud kaheksa, üks, seitse, esimene osa esimene osa. kes poolt? vastu? kontrollime üle. kontroll, esimene osa kaheksa, üks, seitsmele. hääletus lõppes. vastu võetud. nüüd kaheksa, kaks null poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kümme. kaheksa, kaks, null, kontrollime üle, kaheksa, kaks, null. hääletus lõppes tagasi lükatus, kompromiss kümme kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss üksteist, hääletame suulise muudatusettepanekuga. kas keegi on vastu? keegi vastu ei ole, siis hääletame. kompromiss üksteist suulise muudatusettepanekuga poolt, vastu, kontrollime üle, oluline muudatusettepanek. kontrollime kompromiss üksteist koos suulise muudatusettepanekuga. hääletus lõppes. tagasi lükatud kaheksa, seitse, seitse poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksa, seitse, kaheksa poolt koos kaheksa, seitse, üheksaga poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nii et kahte hääletasime, kaheksa, seitse, kaheksa, kaheksa, seitse, üheksa äsja. kaheksa, kaheksa, null poolt, vastu erapooletud, tagasi lükatud. kaheksa, üheksa, kaheksa poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksa, üheksa, kaheksa, kaheksa, üheksa, kaheksa, hääletus lõppes Mm, tagasi lükatud. kuuskümmend poolt, kuuskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kaheksa, üheksa, üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksasada poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksa, null, neli poolt, vastu, erapooletud Te ei tõstnud korralikult kätt. üheksa, null, neli. üks hetk, palun. sekretäriaat ütleb mulle midagi väga tähtsat. me ei aktsepteerinud kaheksa, üheksa, üheksat, mis tähendab seda, et üheksa null üks tuleb ka läbi hääletada, sest kaheksa üheksa üheksa lükati tagasi. nii et hääletame nüüd üheksa null ühte, kes poolt veel kord Eight was not adopted, therefore we vote 901. Mr. Bu Mr. Buzek. 9H, H, 9H was not adopted. Was not adopted. me hääletame nüüd üheksa, null, ühte. üheksa, null, ühte. teen aeglaselt paraku peame hääletama, võib-olla teile ei meeldi see üheksa null üks. kes poolt? vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üheksa null neli poolt, vastu, kontrollime üle, üheksa null neli. hääletus lõppes, tagasi lükatud, kaks tükki üheksasada viis ja üks, üks, kaks poolt, vastu, kontrollime üle. hääletus lõppes. vastu võetud. mis tähendab, et järgmine on üheksa, üks, kaks, üheksa, üks, kaks poolt, vastu kontrollime üle. ja üheksa, üks, kaks on koos üheksa, üks, kolmega, kaks muudatusettepanekut koos. hääletus algas. hääletus lõppes. tagasi lükatud. üheksa, üks, neli poolt, vastu, erapooletud tagasi lükatud. kompromiss kaksteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. nüüd kaksteist lehekülge edasi, kompromiss kolmteist on järgmine. minul leheküljel kuuskümmend kaks. poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss neliteist. veel paar lehekülge edasi, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kompromiss viisteist koos suulise muudatusettepanekuga viieteistkümnenda juurde. seda toetasid kõik fraktsioonid, suuline muudatusettepanek käib juurde, kes poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. järgmine on kompromiss kuusteist, poolt vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss seitseteist on järgmine. hääletus algas, kompromiss seitseteist. seegi on oluline kompromiss. kompromiss seitseteist. hääletus algas hääletus lõppes. suur enamus. üks, kaks, kuus, seitse, kes on poolt? vastu? ma ootan. minul on see lehekülg üheksakümmend neli. poolt, vastu, erapooletud. kaks muudatusettepanekut, ka üks, kaks, kuus, kaheksa ja kuus, üheksa, poolt, vastu. kaks muudatusettepanekut koos. hääletus lõppes. vastu võetud. üks, seitse, üks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud, vastu, üks, seitse, kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, nelikümmend poolt, vastu, erapooletud. üks, kaks, seitse, null, üks, kaks, seitse, null üks, kaks, seitse, null poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. nelikümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üks, seitse, neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kompromiss kaheksateist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üks, kaks, seitse, seitse poolt vastu, ära, kontrollime üle. üks, kaks, seitse, seitse. hääletus lõppes. tagasi lükatud. üks, üks, kaks. tagasi lükatud. üks, kaks, kaheksa, kolm poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud üks, kaks, kaheksa, neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud, üheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud uh,. Now we go to compromise nine. Uh, kompromiss üheksateist on meil kolm lehekülge edasi, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakskümmend kaheksa poolt vastu, erapooletud, ei ole selge. kontrollime üle, kakskümmend kaheksa, kakskümmend kaheksa. hääletus lõppes. tagasi lükatud, kakskümmend üheksa poolt, vastu, erapooletud palun korralikult kätt tõsta, ma ei näe midagi. kakskümmend üheksa. hääletus lõppes. tagasi lükatud. kuus, kes poolt, vastu, erapooletud, kontrollime üle. kuus kivi viima poolt, vastu, erapooletud. sotsiaaldemokraadid, palun hääletage korralikult, veel kord, muudatusettepanek kolm, poolt, vastu, erapooletud. ma pean siiski üle kontrollima. okei, <laughs> okei, sorry for your work, hard work. I close the vote. hääletus lõppes tagasi lükatud. üks, seitse, üks poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kümme poolt, vastu, erapooletud. kontrollime üle kümme. kümnendat kontrollime. hääletus lõppes. tagasi lükatud. kaks poolt vastu, erapooletud, tagasi lükatud neli poolt, vastu. on vist vastu võetud, aga kontrollime üle neljanda, neljanda kontrollime üle. hääletus lõppes. vastu võetud üksteist poolt vastu, erapooletud. rahvapartei ei hääleta korralikult. üksteist, kontrollime üle, üksteist. hääletus lõppes. vastu võetud. üksteist Envi poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kaksteist Envi poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üks, seitse, kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üks, seitse, kaheksa poolt, vastu, erapooletud, kontrollime üle. üks, seitse, kaheksa, üks, seitse, kaheksa hääletus lõppes. rahvaparteil on üks üle. suur tänu. tagasi lükatud, nagu te näete. üks üheksa neli poolt, vastu. veel kord üks üheksa neli, peame üle kontrollima, üks üheksa neli hääletus lõppes. tagasi lükatud. üks, seitse, seitse poolt, vastu, erapooletud. kontrollime üle, üks, seitse, seitse. ma ei näe, kas te tõstate kätt või mitte. I close the vote. tagasi lükatud te olete vist ka tõbised. üks, üheksa, kaks poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolleeg Sanonato. Te vist eksisite, üks, üheksa, kaks, kontrollime üle, üks, üheksa, kaks hea mõte oli üle kontrollida. vastu võetud kaks tükki koos, üks, üheksa, kolm ja neliteist. koos, poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. üks, üheksa, viis ja viisteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kuusteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada seitse ja kakskümmend poolt, vastu, erapooletud, kontrollime üle, kakskümmend ja kakssada seitse ka. kaks koos. hääletus lõppes. tagasi lükatud kaks, üks, null poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kolmteist, poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada neliteist poolt, vastu, erapooletud. kontrollime. kakssada neliteist, hääletus on lõppenud. vastu võetud kakssada viisteist poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. üksteist ja kakskümmend kaks, kes on poolt, vastu, era-, kontrollime. kaks muudatusettepanekut, üksteist ja kakskümmend kaks. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kakssada kuusteist poolt, vastu kontrollime jälle, kakssada kuusteist, kakssada kuusteist. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kakskümmend kolm poolt, vastu. kontrollime muudatusettepanekut kakskümmend kolm. hääletus on lõppenud. vastu võetud kakssada kaheksateist ja kakssada üheksateist poolt, vastu. kontrollime. kakssada kaheksateist, kakssada üheksateist mõlemaid kontrollime. hääletus on lõppenud. vastu võetud. täiesti selge häälteenamusega. kakssada nelikümmend neli ja kakssada nelikümmend viis, hääletame neid koos, poolt, vastu. kontrollime jälle kakssada nelikümmend neli, kakssada nelikümmend viis. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kolm muudatusettepanekut, kakssada nelikümmend üks, kakssada nelikümmend kaks, kakssada nelikümmend kolm poolt, vastu. jällegi kontrollime neid kolme muudatusettepanekuid. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kolm muudatusettepanekut, kakssada nelikümmend kuus, kakssada nelikümmend seitse, kakssada nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, kontrollime. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kakssada viiskümmend neli, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada viiskümmend viis poolt, vastu kontrollime, kakssada viiskümmend viis. hääletus lõppes. vastu võetud. kakskümmend viis, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada viiskümmend kuus ja kakssada viiskümmend seitse koos, kes on poolt, vastu vastu võetud kakssada viiskümmend kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kuuskümmend kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kolmteist poolt, vastu, vastu võetud. seitse, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud. kakssada viiskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud, kontrollime, kakssada viiskümmend üheksa. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kakssada kuuskümmend poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud palun tõstke käed kõrgemale. kaks, kakssada kuuskümmend, kontrollime seda elektrooniliselt, tulemus jäi mulle siit praegu ebaselgeks. hääletus on lõppenud. vastu võetud. neliteist, kes on poolt? vastu. erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kuus poolt. vastu, erapooletud, vastu võetud. kakssada kuuskümmend üks poolt, vastu erapooletud. kontrollime. kakssada kuuskümmend üks, kakssada kuuskümmend üks, elektrooniline hääletus lõppes. tagasi lükatud kakssada kuuskümmend kaks, kes on poolt, vastu. kontrollime jälle. kakssada kuuskümmend kaks, elektrooniline kontroll. hääletus on lõppenud vastu võetud suurepärane tulemus. kakssada kuuskümmend neli poolt, vastu kontrollime. kakssada kuuskümmend neli. kontrollime üle. kakssada kuuskümmend neli. hääletus on lõppenud. vastu võetud kakssada seitsekümmend järgmisel leheküljel. poolt, vastu. kontrollime. kakssada seitsekümmend, hääletus on lõppenud. vastu võetud. kakssada seitsekümmend üks poolt, vastu, erapooletud kontrollime jälle. hääletus on lõppenud. vastu võetud kaheksateist poolt, vastu. ja jällegi peaksime kontrollima elektrooniliselt muudatusettepanekut kaheksateist. hääletus on alanud. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. üheksateist ja kakssada seitsekümmend kaks poolt, vastu. kaks muudatusettepanekut, kontrollime neid. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kakssada seitsekümmend kolm poolt, vastu AFCON jällegi kord, kontrollime üle. kakssada seitsekümmend kolm, hääletus on lõppenud. vastu võetud, kakssada seitsekümmend neli poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada seitsekümmend neli, kakssada seitsekümmend neli, kontrollime, kui soovite hääletus lõppes. kakssada seitsekümmend kaheksa, kes on poolt, vastu. kontrollime, kakssada seitsekümmend kaheksa. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. kakssada seitsekümmend seitse, kes on poolt, vastu erapooletud tagasi lükatud kakssada seitsekümmend üheksa, kes on poolt, vastu. kontrollime. kakssada seitsekümmend üheksa. kakssada seitsekümmend üheksa. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kakssada kaheksakümmend kaks poolt, vastu. erapooletud. kontrollime. kakssada kaheksakümmend kaks hääletus on lõppenud. tõesti suurepärane tulemus, suure häälteenamusega. midagi sellist pole me kunagi varem elektrooniliselt üle kontrollinud, kinnitab esimees. kakssada kaheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, kakssada kaheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud kontrollime ka seda. kakssada kaheksakümmend kuus. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kakssada kaheksakümmend seitse poolt. vastu. kontrollime ka seda. kakssada kaheksakümmend seitse. hääletus on lõppenud vastu võetud kakssada kaheksakümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletud, kontrollime jälle, kakssada kaheksakümmend kaheksa. hääletus on lõppenud. vastu võetud kakskümmend kaks poolt, vastu, erapooletud, kontrollime, kakskümmend kaks hääletus on lõppenud. vastu võetud kakssada üheksakümmend poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud kakssada üheksakümmend üks poolt, vastu, erapooletud, kontrollime seda. kakssada üheksakümmend üks, hääletus on lõppenud, tagasi lükatud, kolmkümmend kolm poolt, vastu kontrollime muudatusettepanek kolmkümmend kolm. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kolmkümmend neli poolt, vastu. kontrollime, kontrollime. kolmkümmend neli, kontrollime seda ka. sest olete pisut laisad kui nii võib öelda. hääletus on lõppenud. vastu võetud, väga tore. kolmsada neliteist poolt, vastu, erapooletud. kolmsada seitseteist poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud kolm muudatusettepanekut, kolmsada kaheksateist, kolmsada üheksateist ja nelikümmend kaks, hääletame neid koos, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. Kak-, kolmsada kakskümmend poolt vastu. kontrollime ka seda. kolmsada kakskümmend. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. viiskümmend neli, esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. järgmine lehekülg, TV kuusteist. TV muudatusettepanek kuusteist. järgmisel lähel. järgmine lehekülg on järgmine lehekülg. kes on poolt, vastu. kontrollime ka seda. TV16. TV16. kontrollime. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. seitseteist, kes on poolt? vastu. erapooletud, vastu võetud. kaheksateist, poolt. vastu. kontrollime. kaheksateist, TV kaheksateist hääletus lõppes. vastu võetud. muudatusettepanek kaheksakümmend kolm, kes on poolt, vastu. kontrollime. muudatusettepanekud. muudatusettepanek kaheksakümmend kolm. hääletus lõppes. vastu võetud ja nüüd lõpphääletus komisjoni ettepaneku üle muudetud kujul. tegemist on nimelise hääletusega. hääletus algas nüüd. hääletus lõppes. vastu võetud. meie raport taastuvatest energiaallikast toodetud energiate kohta. härra Blanco Lopes, palun. suur tänu, lugupeetud esimees, ma tahaksin tänada kõiki, kes olid selle protsessiga seotud, variraportööre, sekretäriaati, Elvirat iseäranis, ka fraktsiooni sekretäriaati, iseäranis meie fraktsiooni sekretäriaati suur,, suur-suur tänu kogu selle suure töö eest. see tee see töö ei ole veel tehtud, me peame jätkama oma tööd, kuulama, mida nõukogul on öelda selles küsimuses, vaatame, mis liikmesriikides toimub, seal algavad arutelud, nii et ähm, tööd on veel küll ja küll. me ei saa päris istuda rahulikult ja lasta asjadel omavoolu teed minna, aga see raport on andnud meile võimaluse, et püstitada ambitsioonikamad eesmärgid, et saavutada Pariisi kliimakokkuleppe eesmärgid loodan, et äh, selle raporti abil on meil võimalik äh, võtta suuremaid kohustusi Pariisi kokkuleppega seoses ning loodetavasti ka täiskogu toetab seda ning kutsun kolleege ja fraktsioone üles mõtlema üldhuvidele ning puhtale energiale. suur tänu, kallid kolleegid, optimistliku lähenemisviisi eest Äh, loodame, et kõik riigid kogu maailmas võtavad meist eeskuju. ja nüüd, armsad sõbrad, kui lubate, joon natukene teie terviseks. ja teeme väikese minutise pausi, aga ärge kuskile ära minge. Uh, it is much more alcohol than in Mr. Churchill case ja siin on märkimisväärselt rohkem alkoholi kui härra Churchilli puhul. Reinhold, we vote immediately. Reinhold, me hakkame kohe hääletama. Dear colleagues one minute past. <clears throat> Let us go. We cannot do electronic from the beginning. Okay. Yeah. Uh, we go to the draft. Läksime. Läheme siis äh, täpsemalt Euroopa Parlamendi ja nõukogu direktiivi ettepanek, millega parandatakse energiatõhususe direktiivi nagu näete, ei ole ma piisavalt tõhus täna. ehk siis hakkame hääletama. kõigepealt elektrooniline hääletus, kompromiss üks, kompromiss üks, hääletus on alanud. hääletus on alanud ja hääletus on lõppenud vastu võetud. see oli alternatiivne. ja nüüd Envi kakskümmend üks, teine osa. kes on poolt? kas te leidsite? ja võtame uuesti. Envi kakskümmend üks, teine osa, kes on poolt? vastu kontrollime. ja hääletus on lõppenud. see on vastu võetud. nüüd kaks muudatusettepanekut ne,, kaks, neli, kaheksa, kaks, neli, üheksa, mõlemal juhul teine osa, kes on poolt? vastu? kontrollime hääletus on lõppenud. vastu võetud. kakssada kuuskümmend kaheksa, kes on poolt? vastu. erapooletuid. kontrollime hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kolmkümmend neli poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. kakssada kuuskümmend üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, kolmkümmend viis poolt, vastu erapooletuid tagasi lükatud, kakssada seitsekümmend üks poolt vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kakssada seitsekümmend kaks poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud samuti, kontrollime, kakssada seitsekümmend kaks kakssada seitsekümmend kaks parajasti ja hääletus on lõppenud. vastu võetud kakssada seitsekümmend kaks. nüüd nelikümmend, kes on poolt? vastu. kontrollime siiski. nelikümmend hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. nelikümmend üks, kes on poolt? vastu. erapooletuid vastu võetud. nüüd neli muudatusettepanekut, nelikümmend kaks kuni seitsekümmend üheksa. kes on poolt? neli tükki, kes on poolt, vastu? erapooletuid kontrollime siiski. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. nelikümmend kolm kuni kolmkümmend üks, neli muudatusettepanekut. kes on poolt? vastu? tundub tagasi lükatud. nelikümmend viis ja kaks, seitse, kaheksa, kes on poolt? vastu, erapooletud. väga selgesti te just ei hääleta. nelikümmend viis ja kaks, seitse, kaheksa. kontrollime siis need koos elektrooniliselt ja see hääletus on lõppenud. tagasi lükatud nelikümmend kuus, kes on poolt, vastu, erapooletud palun, kallid sõbrad, palun tõstke kätt. ma ei saa aru. nelikümmend kuus, kes on poolt, võtame uuesti, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. nelikümmend seitse poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. nelikümmend kaheksa poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. nelikümmend üheksa poolt, vastu erapooletuid tagasi lükatud, kakssada kaheksakümmend neli poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, viiskümmend poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, viiskümmend üks poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, viiskümmend kaks D poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud kakssada kaheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. kakssada kaheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. nüüd kuus muudatused, ei, kuus, seitse, kümme, üksteist, kõik need kokku järgmisel leheküljel kuni kakssada kakskümmend viis kõik koos, kes on poolt? vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kõik need. kompromiss kaks, kes on poolt? vastu, erapooletuid vastu võetud. nüüd neli-viis lehekülge edasi, kuni tuleb muudatusettepanek kolmsada nelikümmend üks, üks, üks, neli, viis, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud, kolm, neli, kolm, kes on poolt vastu, kontrollime. kolmsada nelikümmend kolm. ja hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. nimeline hääletus tuleb nüüd kompromiss kolm. kompromiss kolm, nimeline hääletus. tähtis küsimus. ja see hääletus on lõppenud vastu võetud kompromiss neli, kes on poolt, vastu, kontrollime. oluline kompromiss on kompromiss neli, meil on siin erimeelsusi, hääletus on lõppenud, vastu võetud. They were competing, both of them kolleegid, viisteist on järgmine, viisteist lehekülge umbes edasi. ja minul on siin lehekülg kolmkümmend üks. neli kaheksa kaks on järgmine. kes on poolt? neli kaheksa kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükkab kompromiss viis, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kompromiss kuus poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. neli, kaheksa, kuus teine osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid. peaksime seda küll kontrollima. hääletus on lõppenud. appike tagasi lükatud. näete ise. neli, üheksa, kaks, kes on poolt? vastu. kontrollime veel kord. proua aseesimees, te ei tohiks olla parem kui mina. hääletus on lõppenud. Teie võit kaks muudatusettepanekut koos, nelisada üheksakümmend kolm ja nelisada üheksakümmend neli, kes on poolt? vastu. erapooletuid, tagasi lükatud. nelisada üheksakümmend viis D, kes on poolt? vastu. erapooletuid, tagasi lükatud. nelisada üheksakümmend kuus, kes on poolt? ja vastu. erapooletuid. tundub, et tagasi lükatud. sotsialistid üldse ei tee tööd Te ei tee koostööd meiega, jah? kompromiss seitse on järgmine. kompromiss seitse võitleb seitse A-ga. elektrooniline hääletus, kompromiss seitse kõigepealt. hääletus on lõppenud. vastu võetud. seega mõned leheküljed saame edasi minna neli, üheksa, kaheksa, otsige üles, palun, rahulikult, probleemi pole, neli, üheksa, kaheksa, kes on poolt, vastu, erapooletuid kontrollime, nelisada üheksakümmend kaheksa. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. ENMi kolmkümmend kolm, kes on poolt, vastu erapooletuid, kontrollime. EM-i kolmkümmend kolm. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. viis, üks, null, kes on poolt? vastu. ja kontrollime. viis, üks, null. hääletus on lõppenud rahvaparteist on üks üle. hääletuse saame siis lõpetada ja see on tagasi lükatud. viis, üks, üks, kes on poolt, vastu. ja peame veel kord kontrollima, viissada üksteist. viissada üksteist hääletus on lõppenud. viiskümmend poolt, see oli tegelikult päris selge. viis, üks, kaks, kes on poolt? vastu. kontrollime. viis, üks, kaks. ja hääletus on lõppenud. tagasi lükatud viis, üks, kolm poolt, vastu. kontrollime. viis, üks, kolm. viis, üks, kolm. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. viis, üks, neli, kes on poolt? vastu. erapooletud vastu võetud. viis, üks, viis, kes on poolt? vastu erapooletuid vastu võetud. viis, üks, kuus poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, viis, üks, seitse poolt, vastu, erapooletud vastu võetud, viis, üks, kaheksa poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, viis, üks, üheksa, kes on poolt, vastu, erapooletud vastu võetud viis, kaks, üks poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud, viis, kaks, kaks, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, viissada kakskümmend kolm poolt, vastu, kontrollime, viissada kakskümmend kolm. hääletus on lõppenud. vastu võetud viissada kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. muudatusettepanek viis kolm neli D. viis kaks neli, kontrollime. hääletus on lõppenud. vastu võetud. viis kolm neli D, kes on poolt? koos viis, kolm, viis teiega tegelikult, kes on poolt, vastu, kontrollime. kaks muudatusettepanekut. kontrollime kahte muudatusettepanekut koos. see hääletus on lõppenud. ja tagasi lükatud. viis, kolm, seitse, kes on poolt, vastu, erapooletult tagasi lükatud, viis, kolm, kaheksa osade kaupa esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. teine osa, kuna esimene võeti vastu, seega, kes on poolt, vastu, kontrollime, teine osa, kontrollime teist osa. hääletus on lõppenud samuti vastu võetud ja nüüd viissada kolmkümmend üheksa. kes on poolt? vastu. kontrollime. viissada kolmkümmend üheksa. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. viissada nelikümmend, kes on poolt? vastu. erapooletuid. kontrollime viis, neli, null. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. viis, neli, kaks poolt. vastu. tagasi lükatud. viis, kolm, viis, neli, kolm, kes on poolt. vastu. erapooletuid. kontrollime viissada nelikümmend kolm kontrollime, viissada nelikümmend kolm hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. EM-i kolmkümmend viis, kes on poolt? vastu? erapooletud, kontrollime. EM-i kolmkümmend viis. hääletus on lõppenud tagasi lükatud kolmkümmend kuus poolt, vastu, erapooletuid, peame seda ka kontrollima. EM-i kolmkümmend kuus. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kolm muudatusettepanekut koos, viis neli neli D, viis neli viis D ja kes on poolt, vastu, erapooletuid, tagasi lükatud. viis neli kuus, kes on poolt, vastu kontrollime, viissada nelikümmend kuus. kontrollime. hääletus on lõppenud. vastu võetud. viissada nelikümmend üheksa on järgmine viissada nelikümmend üheksa, kes on poolt? vastu. kontrollime. kontrollime. viis, neli, üheksa, hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. viissada viiskümmend, kes on poolt? vastu. erapooletud, vastu võetud. viissada viiskümmend üks, kes on poolt? vastu. erapooletuid kontrollime. viissada viiskümmend üks. hääletus on lõppenud vastu võetud. nüüd kompromiss kaheksa, kes on poolt? vastu, erapooletuid vastu võetud. mõned leheküljed läheme edasi nüüd. viissada üheksakümmend kaks D. viissada üheksakümmend kaks D, kas leidsite poolt, vastu, erapooletud, tagasi lükatud. viissada üheksakümmend kolm poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud viissada üheksakümmend viis on järgmine. kes on poolt? vastu. erapooletud, vastu võetud. kompromiss üheksa, kes on poolt? vastu, erapooletuid vastu võetud. kuus, üks, kolm D poolt vastu, erapooletu, aga tagasi lükatud. kuus, üks, neli poolt vastu. kontrollime. kuus, üks, neli. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kuus, üks, kuus, kes on poolt? vastu. erapooletuid, vastu võetud. kuus, üks, kaheksa, kes on poolt? vastu. kontrollime. kuussada kaheksateist, kuussada kaheksateist. hääletus on lõppenud tagasi lükanud. nelikümmend neli Envi, kes on poolt? vastu. erapooletuid. kontrollime. igal juhul aega meil praegu on. ja hääletus on lõppenud. vastu võetud. selgelt. nüüd kuussada üheksateist, kes on poolt? vastu. kontrollime kuussada üheksateist. hääletus on lõppenud. vastu võetud. kuussada kakskümmend üks poolt. vastu. erapooletuid kontrollime hääletus on lõppenud. tagasi lükatud kaks muudatusettepanekut koos, kuussada kakskümmend kolm ja kuussada kakskümmend neli, kes on poolt? vastu? erapooletuid? tagasi lükatud, mõlemad. kuussada kakskümmend viis, kes on poolt? vastu, erapooletuid vastu võetud, kompromiss kümme, kes on poolt? vastu, erapooletuid vastu võetud. neli lehekülge edasi. Envi nelikümmend viis kes on poolt? vastu? erapooletuid, kontrollime. Envi nelikümmend viis. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. edasi. kuussada kolmkümmend neli ja kuussada kolmkümmend viis, kes on poolt? vastu? erapooletuid kontrollime kaks muudatusettepanekut koos, neid kontrollimegi. ja hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. elektrooniline hääletus tuleb nüüd, sest meil on siin võistlevad kompromissid üksteist ja üksteist A. kompromiss üksteist. hääletus on alanud. hääletus käib. kompromiss üksteist ja hääletus on lõppenud see on tagasi lükatud. seepärast kompromiss üksteist A on nüüd. hääletus on alanud ja hääletus on lõppenud vastu võetud. saame edasi neli lehekülge. kompromiss üksteist B, kes on poolt? võib-olla siiski kontrollime. kompromiss üksteist B, siis on täpsemalt näha, mis see tulemus on. hääletus on lõppenud vastu võetud. kompromiss kaksteist on järgmine, neli lehekülge edasi. kompromiss kaksteist, kes on poolt, vastu, vastu võetud. kuussada üheksakümmend kolm, kes on poolt, vastu, peame kontrollima, kuussada üheksakümmend kolm kuussada üheksakümmend kolm. hääletus on lõppenud. rahvaparteist on üks üle. nüüd on hääletus lõppenud, vastu võetud. kaheksakümmend, kes on poolt? vastu, erapooletuid, vastu võetud. kõnumbes kolmteist, kes on poolt? vastu, erapooletuid, vastu võetud. kolm lehekülge edasi, kompromiss neliteist kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. sada üks, kes on poolt, vastu. ei tea, sada üks. kontrollime sada üks. hääletus on lõppenud tagasi lükatud. sada kolm, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. kompromiss viisteist, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. kompromiss kuusteist poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. üks, kolm, kolm, kes on poolt, vastu, erapooletuid, vastu võetud. sada kolmkümmend neli poolt, vastu, vastu võetud ka sada kolmkümmend kaheksa ja sada kolmkümmend üheksa koos, kes on poolt? vastu, erapooletuid, vastu võetud. aitäh, Patricia, sinu abiga kõik sujub. sada nelikümmend üks, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, sada nelikümmend neli poolt, vastu erapooletuid vastu võetud, sada nelikümmend kolm poolt, vastu, kontrollime, sada nelikümmend kolm, sada nelikümmend kolm, hääletus on lõppenud, tagasi lükatud, sada nelikümmend kaks poolt, vastu, kontrollime, sada nelikümmend kaks ja hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kompromiss seitseteist, elektrooniline hääletus. kompromiss seitseteist elektrooniliselt. hääletus on lõppenud. vastu võetud. NV seitse ja muudatusettepanek sada viiskümmend üks koos, kes on poolt vastu. kontrollime. seitse ja üks, viis, üks, hääletus on lõppenud. vastu võetud. nüüd läheme järgmisele leheküljele. kaks muudatusettepanekut, sada kuuskümmend kaks, sada kuuskümmend kolm. kes on poolt? vastu? erapooletuid tagasi lükatud. nüüd sada seitsekümmend viis osade kaupa. esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud. teine osa, kes on poolt, vastu. kontrollime teine osa. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud sada kaheksakümmend kaks kaosade kaupa. esimene osa, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, teine osa poolt, vastu. peame kontrollima teine osa. kontrollime teine osa. hääletus on lõppenud. vastu võetud. ükssada kaheksakümmend kolm, kes on poolt vastu, erapooletud kontrollime. sada kakskümmend kolm. hääletus on lõppenud. vastu võetud. NV üksteist, kes on poolt, vastu. kontrollime. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud sada kaheksakümmend neli, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, sada kaheksakümmend viis poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, sada üheksakümmend kuus poolt, vastu, erapooletud, vastu võetud, üheksateist poolt, vastu, kontrollime, sada üheksakümmend kaheksa, hääletus on lõppenud, vastu võetud sada üheksakümmend üheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kompromiss üheksateist, kes on poolt, vastu. kontrollime elektrooniliselt, siis on asi kindel. kompromiss üheksateist, hääletus on lõppenud. vastu võetud. kakssada kolm, kes on poolt, vastu erapooletuid vastu võetud. kakssada viisteist poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kaks, üks, seitse poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kakssada kaheksateist osade kaupa, esimene osa poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, teine osa poolt, vastu, erapooletuid tagasi lükatud. kompromiss kakskümmend, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kakssada kakskümmend neli poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kaks, kaks, viis poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kaks, kaks, seitse poolt, kakssada kakskümmend viis, kontrollime, okei okay.. hääletus on lõppenud, tagasi lükatud. kaks, kaks, seitse, kes on poolt? vastu erapooletuid, vastu võetud. kakssada kakskümmend üheksa poolt, vastu. kontrollime kakssada kakskümmend üheksa, kontrollime. kakssada kakskümmend üheksa, kontrollime. hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kaks, kolm, null poolt, vastu erapooletud vastu võetud kakssada kolmkümmend üks poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kakskümmend kaheksa poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kaks, kolm, kaheksa, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kakskümmend üheksa D, kes on poolt, vastu erapooletud, vastu võetud, kolmkümmend poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud, kakssada nelikümmend neli poolt, vastu kontrollime, kakssada nelikümmend neli, kaks, neli, neli. hääletus on lõppenud. vastu võetud. nüüd kolmkümmend kaks, kes on poolt, vastu, erapooletuid vastu võetud. kakssada nelikümmend viis poolt, vastu, kontrollime kakssada nelikümmend viis kakssada nelikümmend viis, hääletus on lõppenud. tagasi lükatud. kaheksakümmend kolm, kes on poolt? vastu. kontrollime. kaheksakümmend kolm, kaheksakümmend kolm. ja hääletus on lõppenud. vastu võetud. ja kaheksakümmend neli poolt vastu. kontrollime. kakskümmend neli. hääletus on lõppenud. vastu võetud. head kolleegid, lõpphääletus komisjoni ettepaneku üle muudetud kujul, nimeline hääletus ja see on alanud. hääletus on alanud hääletus on lõppenud. vastu võetud. Uh, uh, that's all I understand. Mm, nagu ma aru saan, ongi sellega kõik. rohkem hääletusi ei ole. ma paluksin teil, sõbrad head sõbrad, me kohtume kell neliteist kolmkümmend, palun pidage meeles. alustame kell neliteist kolmkümmend täna pärastlõunal. ja nüüd on teil kolm tundi vaba aega, sest te olete niivõrd hästi oma tööd korraldanud. kohtume varsti.